I hereby declare uh, the meeting of the committee on budgets. sellega ma tahan äh, kuulutada tänase koosoleku avatuks, esimene äh, päevakorrapunkt on äh, päevakorra heakskiitmine, vastuväiteid ei ole, seega on päevakord heaks kiidetud ning kaks teadaannet. esmalt ootasime härra Viotit, raportööri ja see on ka põhjuseks, miks on viibinud koosolekuga alustanud, aga nüüd ta on kohal koordinaatorite otsus kahekümne üheksandast augustist. Need on lisatud teie kaustadesse, nii et leiate need sealt ning kui vastuväiteid neil ei ole, siis on need heaks kiidetud. seejärel läheme edasi oma peamiste küsimuste juurde. Euroopa Liidu üldeelarve, härra Rüübik palus, et ta saaks esimesena sõna, sellepärast et ta peab kümne-viieteist minuti pärast juba lahkuma. seega annan sõna härra Rüübihile, kes saab siis sõna kõikide jaoks osas. aitäh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad. eile toimus meil arutelu nõukoguga täiskogul. meie jaoks on täiesti selge, et me soovime strateegiat, Äh, millega komisjon jääks töövõimeliseks. ja kuna mina vastutan siin teiste jagude äh, eest, siis äh, kõigepealt soovisime me nõukogu soovitavaid kärpeid tagasi pöörata, sest niimoodi saame me luua ähm, läbirääkimiste põhja ja saame hakata rääkima tegelikest ähm, numbritest. Need eelarveread, mida ei pannud kokku komisjonid, fraktsioonid äh, ja komisjonid, äh, need panin kokku mina, raportöör, ainult andmekaitse inspektori puhul ma olin kärpega nõus, sest seal oli äh, kuusteist protsenti tõusu ette nähtud, see oli tõesti rohkem kui teistel ja sada tuhat eurot on kõige sümboolne kärbe Eh, selleks, et näidata, et kui tõesti proportsionaalselt liiga palju on tõstetud, siis oleme valmis ka läbirääkimistel järele andma. nõukoguga kehtib meil härrasmeeste kokkulepe, sellepärast me muudatusettepanekuid ei teinud. kohtu puhul on lugu teine. kohtu puhul on meil probleem sellega, et äh, artikkel viiekümne 50 käivitamise ja Brexiti pärast on kohtul väga palju tööd, sest kõik Lissaboni lepingust tulevad tüliküsimused vajavad lahendamise, lahendamist ja selle eest vastutab Euroopa Kohus. ja sellepärast me toetame õiguskomisjoni muudatusettepanekuid, kaasa arvatud ka seda, kus öeldakse, et eelarverea tuhat kakssada komisjoni eelarves tuleb äh, numbreid tõsta, see puudutab siis äh, Äh, palkasid ja lida, rida tuhat kolmsada, mis puudutab tarkvara, see on kokku üle kolme miljoni ning kuusteist uut äh, ametikohta viiakse sisse, äh, nii et palku juurde ja uusi inimesi, siis kohtu puhul siis tõesti tahame kärped tagasi pöörata, majandus- ja sotsiaalkomisjoni puhul soovime jällegi nõukogu kärped tagasi pöörata ja äh, teatud kärped, mis lähevad siis kaugemale kui komisjoni eelarve ettepanek. Äh, neid ettepanekuid on teinud äh, teised fraktsioonid, see on kokku nelisada üheksakümmend eurot rohkem kui alguses, siis regioonide komitee, jällegi pöörame tagasi nõukogu ettepanekud ning toetame sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekut ja ka teiste tehtud ettepanekud, nii et kokku seitsesada kolmkümmend seitse tuhat äh, eurot äh, juurde. nii ombudsmani puhul nõukogu ei teinud kärpeid, seega pole midagi öelda. mis andmekaitse inspektorist saab, seda juba ütlesin, sada tuhat vähem, oleme sellega nõus ning toetame muudatusettepanekuid, mis puudutavad siis seda, et läheme tagasi komisjoni eelarve ettepaneku juurde. nüüd välisteenistuse puhul on tähtis toetada kõiki Välisasjade Komisjoni muudatusettepanekuid, toetan neid kõiki sajaprotsendiliselt. jällegi räägime siin sellest, et pöörame tagasi nõukogu kärpeettepanekud, viis lisaametikohta ka ja Ahvet tegi ka ettepaneku, et kaks miljonit tuleb juurde anda välisteenistusele ning ma arvan, et see on jällegi meie jaoks väga hea läbirääkimiste seisukoht. Euroopa Parlament. nagu ikka, teame, et on eelarveneutraalseid tehnilisi parandusi väga paljudel eelarveridadel, ka sellepärast, et meil on siin äh, nüüd äh, plasti vältimise kava, seega tuleb panna püsti veevõtukohad, siis on ka ametite, ametikohtade tehniline ümberpaigutamine, viis protsenti tuli ametikohti kärpida ja sinna juurde veel ka assistentide kohtade ülevaatamine oleme, saame kontrollikojalt äh, kinnituse, et viie protsendi eesmärk on täidetud, nõukogu ei ole sellega nõus ja eks me siin läbirääkimistel näe, kui palju siis nõukogu äh, veel kahtleb nendes äh, läbi viidud kärbetes, mida Kontrollikoda on kinnitanud, mille täitmist on Kontrollikoda kinnitanud. siis on meil veel ka tehnilised muudatusettepanekud fraktsioonidelt poliitiline töö, seega toetame ALDE muudatusettepanekut kolm koma viis miljonit, äh, mis on ette nähtud komisjoni eelarve ettepanekuga, nõukogu soovis kärpida, meie pöörame tagasi siis selle ja me leiame, et Brexiti pärast seda eelarverida ei tohiks kärpida ning ma toetan seda muudatusettepanekut. siis on veel ka see, et me AST ametikohad teeme AD kohtadeks, neid ametikohti oleks kokku viiskümmend kuus, vabandust, nelikümmend kuus, selle muudatusettepaneku tegin ka mina, see ei puuduta üldse eelarvet ja kolmandaks kolmekümne kahe ametikoha tagasitoomine administratsioonist fraktsioonidele me tegime seda mõned aastad tagasi, äh, see ettepanek tehti Passarelli programmi läbiviimiseks ja nii nagu kokku lepitud kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peaksid need nelikümmend kuus ametikoht, vabandust, kolmkümmend kaks ametikohta tulema tagasi fraktsioonidele administratsioonist. ma arvan, et siin kojas toimuvad arutelud äh, ja tegelikult nende ametikohtade puhul me räägime äh, puhtalt sellest, et kes saab juurde, kes kaotab ja läbirääkimised toimuvad administratsiooni ja fraktsioonide vahel, kõigil on omad huvid mängus ja raportöörina ei ole mul väga lihtne kõiki neid huvisid ühe katuse alla tuua. ja raportööri jaoks oleks tegelikult olnud tähtis, et me mõtleksime ka üldkuluhüvitise peale selleks, et me saaksime assistente värvata ja et meil oleks siin mänguruumi, kuid ähm, tundub, et praegu ei ole toetust äh, üldkuluhüvitise suurendamiseks ja sellepärast äh, peame me üheskoos äh, kokku hoidma ning säästma ja võib-olla äh, ametikohti mitte suurendama ja just sellepärast peaksime me siin olema väga tagasihoidlikud, vaatama aga, et kõigil oleks piisavalt töötajaid, et need töötavad saavad ka piisava tasu ja kui see pole võimalik, siis see pole lihtsalt võimalik. aitäh, härra Rüübik! ja nüüd variraportöörid teiste jagude osas ja palun, et me keskenduksime ainult teistele jagudele, selle, sellepärast et meil ei ole palju aega. proua Kaardia Sabal, palun. suur aitäh, muuhulgas ka parlament, jah? hästi. suur aitäh, ma teen hästi lühidalt sellepärast, et kallis kolleeg Rubrik juba selgitas ära seda, milline on meie seisukoht. ja sotsialistide seisukoht on suhteliselt sarnane, aga ma tahaksin peatuda mõningatel erinevustel. majandus- ja sotsiaalkomitee kohta tegime oma muudatusettepaneku. vahendaja tahtis, et kaks äh, isikut lisatakse organigrammi. me teame et äh, ülesandeid on palju rohkem ja me oleme nõus personali suurendamisega. ja mis puudutab andmekaitse osa, siis siin ei tohi kärbet olla, sellepärast et meil on kontrollideks vaja vahendeid. seksuaalse ahistamise küsimus. Euroopa Parlament on alustanud tööd selle nimel, et meil oleksid ka vahendid nende äh, aitamiseks, keda on seksuaalselt ahistatud, aga ma arvan, et sellest ei piisa, me peame jätkama tööd, seega teeme kaks muudatusettepanekut, mis meie meelest on vajalikud ja me sooviksime, et hääletuse käigus teised fraktsioonid meid toetaksid. suur aitäh ECR-ist, härra Kölmel! aitäh, esimees teen ka lühidalt kõigepealt äh, aitäh kaasraportööridele põhjalikult tehtud töö eest. Äh, raport on väga hea. ECR fraktsioon on põhimõttelistel, põhimõtteliselt teistel seisukohtadel, seda te teate ja just sellepärast ma ei hakkagi midagi muud siia juurde lisama. Äh. aitäh teile, Alde härra Ali, aga võib-olla härra Torvalds tahab teda esindada siin. jah. meil ei ole praegu kõik veel selge. kuuest härra Omar Žee. suur aitäh, et ka mina teen hästi lühidalt me nõustume kaasraportööride seisukohtadega täname töö eest ja see on ka põhjuseks, miks me ei ole teinud muudatusettepanekuid teiste jagude osas. aitäh. roheliste nimel palun Tarand Tallinnast. lugupeetud äh, esimees, ma põhimõtteliselt nõustun raportööri lähenemisega ja härra Rüübi lähenemisega aga välistalituse kohtu ning äh, kontrollikoja osas just. aga nagu ikka, pean ma ennast äh, hoidma eraldi fraktsiooni seisukohtadest. ja ma tahaksin toonitada oma püsivat vastuolu sellele, et me rahastame fraktsioone veelgi enam. suur aitäh teile, EFTD, härra Valli jah, aitäh, meie seisukohad on sellised, et me ei taha toetada teiste fraktsioonide poolt äh, kokku lepitud, me oleme teinud päris palju äh, muudatusettepanekuid, eriti mis puudutab halduskulusid ja eriti just parlamendi osas. siin noh, oleme teinud kolmesaja miljoni äh, eurose kärpeettepaneku, eriti halduskulude osas ning Äh, muuhulgas ka mm, äh, hüvitiste osas, mis tihtilugu tehakse automaatse ühtse väljamaksena. nii et me tahaksime suunata vahendeid sinna, kuhu eelkõige vaja. kõik institutsioonid äh, kes on tõstnud oma eelarvet, peaksid ka mm, läbi vaatama oma kulutused selleks, et näidata head eeskuju kodanikele, kes praegu peavad väga kõvasti pingutama ja ohvreid tooma ja keerukas on nõuda, et meie eelarvet tõstetaks, kui äh, me teame, millised on äh, kulutused. nüüd loodetavasti saavad ka teised toetada meid. suur aitäh, härra Valli! härra Tsannit ma ei näe siin. INF-i, e ENF ei ole siis seega esindatud. üheksa kakskümmend üheksa ja härra Rubik, näete, te saate lahkuda siit üheksa kolmekümneks. nüüd läheme siis edasi või pigem tagasi. ja kaks tuhat üheksateist äh, pearaportöör härra Vjoti, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin koheselt tänada kolleeg Rubihit, sest muidu ta lahkub siit ka kolleegi Kairit, kes on väga palju aidanud meid just ametite osas ja kaks tuhat üheksateist eelarve kokkupaneku osas siis üldiselt. ma usun, et praeguses arutelude faasis ka variraportööridega arvestades on päris huvipakkuv. me üritame jõuda nii kaugele parlamendis äh, eelarvega, et äh, see eelarve vastaks meie põhimõtetele ja prioriteetidele, mis me oleme endile püstitanud äh, ja mida me tegime siis juuli hääletusega. kahjuks aga peame toime tulema nõukoguga, mis on oma ettepaneku juba teinud, te kõik olete seda ka näinud, eile Austria minister tutvustas seda minu meelest on see lausa provokatoorne. minister tutvustas äh, seda äh, meie kojas, rääkis eelkõige just äh, eelarve suurendamisest ja võrdles eelarvet siis aastaga kaks tuhat kaheksateist. kahjuks aga on ilmselge, et kui me eelarvet vaatame ning eelarve e eelnõu, siis on meie arusaamine sellest teistsugune. ning äh, me oleme vaadanud ka seda äh, tegelikult, milline oli komisjoni algne ettepanek, millised olid komisjoni kärped ja nii edasi. ja me oleme lähtunud ka eelarve äh, nõuetest nii et äh, eile oli tõesti äärmiselt äh, erakordne see, et Austria minister kodanikele, kes vaatasid äh, täiskogu kas veebist või mujalt, kus minister siis ütles, et me oleme tõstnud eelarvet ja raportöör ütles, et eelarvet on kõvasti kärbitud. aga me oleme lähtunud oma töös teatud põhimõtetest ehk siis eh, kõik summad, mis on eh, kärbitud eh, nõukogu poolt vastavalt komisjoni ettepanekule, me oleme need läbi vaadanud ja teiseks, teine põhimõte on siis olnud meie oma, mitte minu isiklik põhimõte. me mm, oleme nimelt arvamusel, et kokkulepetest tuleb kinni pidada nõukogul ja mm, äh, parlamendil on vaja teatud lubadustest kinni pidada, ka Türgi äh, instrumendi osas näiteks. kaks kolmandikku vahenditest tuleks äh, läbi, välja maksta nõukogu poolt ja üks kolmandik ühenduse poolt. aga nii see ei ole nõukogu meelest. mina aga kavatsen küll neist kokkulepetest kinni pidada ning sellest tulenevalt me ehitasime üles ka oma eelarve eelnõu eile arutasime seda küsimust volinikuga ja sellest oli päris palju abi ja volinik ütles, et loodetavasti suudame leida nõukogu ning parlamendi vahele teatud ühiseid punkte, mis võimaldaksid neil üksteisele läheneda. minu jaoks äh, on siin ainsaks võimaluseks see, et peame kinni neist lubadustest ja kokkulepetest, mis meil on nüüd eelarve kohta meil on tehtud äärmiselt palju muudatuse ettepanekuid, oleme nende kallal kõvasti tööd teinud ja tahaksin tänada ka komisjoni sekretäriaati, millest on olnud tõesti kõvasti abi töö käigus. üritasime niivõrd-kuivõrd võimalik ega alati kõike ei ole võimalik katta, aga oleme üritanud siis arvestada teie muudatuse ettepanekutega, mis saadikud on teinud. Need on tulnud nii fraktsioonidelt kui ka ning neist on olnud tõesti kõvasti abi ka üksikutelt saadikutelt tegelikult. nagu me oleme alati ütelnud kõikidel komisjoni koosolekutel, oleme me üritanud äh, mitte niivõrd kokku tuua kõik fraktsioonid, et saada suurt enamust, vaid siis äh, saadikute seisukohti arvestada eraldiseisvalt. koos variraportööridega oleme me need ettepanekud läbi vaadanud. Erasmuse osas näiteks siin on avaldatud meile kõvasti survet väga äh, suured nõudmised olid ALDE-st näiteks, ka minu enda fraktsioonist ja ka kultuurikomisjoni poolt ja meil on õnnestunud eelarvesse panna siis viisteist protsenti juurde, mis äh, ma usun, on päris hea ja, ja tõhus vastus oleme läbi vaadanud ka kõik EFSi äh, äh, kärbitud read. ning äh, siin me muidugi peame arvestama sellega, millised on parlamendi prioriteedid, mis me tahame noorte heaks ära teha. samuti oleme üritanud arvestada teiste kolleegide ettepanekutega, nagu kolleeg Murasen ja teised teises reas, oleme üritanud vastata neile nõuetele, mis fraktsioonidelt meieni jõudsid ja toome välja ka mõned problemaatilisemad küsimused siin eelarve eelnõu koostamisel Te teate, et komisjonil on vaja veel pärast äh, läbi vaadata kõik need arveldused ja oma äh, vastuettepanek teha. ALDE ja ES-, äh, kolleegidel oleme ESF-i osas järgi andmisi teinud. ja üldse ametite puhul, sellel peatub küll kolleeg Kaier pikemalt, nii et ametitest ma eraldi ei räägiks, aga ja siin oleme tõesti üritanud arvestada ka kultuurikomisjoni soovidega näiteks. tahaksin paar sõna ütelda veel neljanda rea kohta ja siis äh, võtan kokku, ei taha liigselt aega kulutada, neljas rida, sellepärast et eile kohtusin Austria ministriga Euroopa Liidu eesistujaga ja ma nõustun sellega, et minister on alati kohal aruteludes ja see on väga positiivne. ma arvan, et tegemist on esimese korraga üldse, kui ähm, mina siin komisjonis äh, töötades, äh, eelarvet koostades näen, et minister osaleb nii kõvasti äh, aruteludes ning sellest on kõvasti kasu Äh, sellega lisandub siis tehnilisel tasandile veel ka poliitiline tasand ning selgemaks saavad ka poliitilised valikud. nii et ma usun, et sellest on olnud kõikidele kasu. eile ma ütlesin ministrile, et kui meil on ühtne nägemus parlamendi ja liikmesriikide vahel ja äh, see, siis äh, võib ütelda, et praegu riigijuhid pigem tahavad äh, Äh, iseendeid aidata, aga mina ütleks, et me peaksime pigem tähelepanu pöörama äh, põhjustele, rändepõhjustele, milleks võivad olla kliimamuutused, nälg ja nii edasi. kui see on meie prioriteet, see minu oma, minu valitsuse prioriteediks on see Austria valitsuse prioriteediks, sellisel juhul on vaja ka investeerida ja meil on vaja investeerida, me ei saa lihtsalt humanitaarabi anda ning sekkuda, kui me ei investeeri vahendeid see peab olema selge ka nõukogule. me oleme selles osas edasi töötanud, üritanud leida arengu osas äh, toetusi anda erinevate partnerluste raames nagu lõunapartnerlus ja nii edasi samuti äh, Lähis-Ida küsimustes oleme äh, tööd teinud edasi, Balkani küsimustes, nii et me peame investeerima niimoodi. üritan selgitada seda võimalikult hästi, äh, ka omaenda poliitilisi veendumusi selleks siis on vaja sellist, e, selliseid investeeringuid, mida me ei saa panna ainult siia sellesse aastasesse eelarvesse, meil on vaja selleks ka muid vahendeid, aga me peame ka selles eelarves äh, sellele tähelepanu pöörama. nii palju siis minu poolt üldise äh, eelarve tutvustuse kohta ning ettepanekute kohta, mis on tehtud ja mida me arutame juba praegu koos variraportööridega ja mida me siis hakkame arutama järgmise kahe nädala jooksul ka meie komisjonis. ja muidugi mõista ootan äh, suure huviga ka teie ettepanekuid ning äh, osalust selles arutelus, sellepärast et töö ei ole veel läbi. Um, next. aitäh. järgmisena Rahvapartei variraportöör proua Hoolmeier. aitäh, esimees. kallid kolleegid kõigepealt suur tänu Daniele Viotile suurepärase koostöö eest. suur tänu ka teistele variraportööridele koostöö eest, sest meie lähtekohaks, meie lähtekoht ei olnud väga lihtne, sellepärast et nõukogu üritab siin endale mänguruumi jätta seal, kus mingit mänguruumi enam pole või peaaegu enam pole ja eriti puudutab see just humanitaarabi, arenguabi, kõiki neid valdkondi, kus äh, vajadused on suured. ja need on äh, valdkonnad, ähm, kus me peame tegelikult vahendeid juurde leidma, nagu näiteks julgeolek. ma näen praegu, et pärast eilseid arutelusid tuleks veel rääkida sellest, kuidas tasakaalustada Euroopa naabruspoliitikat äh, ja ka DCI vahel, ma arvan, et me peaksime siin pöörduma uuesti komisjoni poole ja küsima, millal siis see Frontex saab need uued töötajad. eile olukorrast liidus kõnes öeldi, et aastaks kaks tuhat kakskümmend juba ja kuskilt tuleb need vahendid ju leida ja me peame ju sellega pihta hakkama, nii et ma eeldan, et see peab hiljemalt oktoobrikuuks olema olemas, sest me ei saa ju arvata, et aastal kaks tuhat kakskümmend saame me lihtsalt nagu välk selgest taevast kümme tuhat inimest võtta, on väga ebatõenäoline. nii et kui need inimesed tuleb leida, siis on vaja ka komisjonilt saada vastus et kui meie hakkame siin enne midagi arutama, peaks äkki komisjoni käest küsima, sest kui nemad juba kuulutavad välja, et kümme inimest, kümme tuhat inimest tulevad, siis nad võib-olla peaksid meile ka selgitama, kuidas nad seda endale ette kujutavad. ja meil on siin erinevad äh, ametid, mille puhul kõik fraktsioonid leiavad, et neile tuleb vahendeid leida, aga seda ei ole veel tehtud ja seega me peaksime rääkima ka sellest, millised äh, vahendid Iraani, Jeemeni, Bangladeshi jaoks äh, saaks leida, sellepärast et ka seal on tegemist raskete oludega ja mitte ainult Põhja-Aafrikas või üleüldiselt Aafrika mandril. me peame sellest veel rääkima. praegu, nagu öeldud, erinevates valdkondades oleme jõudnud kokkuleppele. Alde on teinud ka paar ettepanekut, mis minu arvates on vägagi positiivsed, nii et me tõesti peame veel kord maha istuma ja rääkima. ja ma arvan, Daniel, et me jõuame kokkuleppele. <clears throat> E aitäh ja härra Kölmel, ECR fraktsioon suur tänu! liitun tänusõnadega raportöörile. töö oli tõesti suur ja mina tahaksin välja tuua ühe valdkonna, kus me üllatavalt oleme samal arvamusel. ka mina leian, et meil on vaja rohkem kulutada, nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid peavad rohkem kulutama rändeküsimusele Äh, rände ennetamisele. sest see on tegelikult äh, kõige tähtsam, me peame saavutama selle, et inimesed ei võtaks seda ohtlikku teed jalge alla. ma olen aga valmis nõus rohkem kulutama, kui Euroopa Liit loob ka legaalsed ähm, võimalused ähm, varjupaiga taotlussüsteemi kaudu. praegusel hetkel see süsteem ei toimi ja me teame seda kõik me sõltume väga paljudest erinevatest osapooltest ja me ei ole valmis äh, välja töötama meetmeid, mida on vaja äh, selleks, et neid inimesi ka keskpikas perspektiivis toetada. ma olen tõesti valmis rohkem kulutama palju,, palju-palju rohkem, aga siis peab meil olema ka toimiv äh, õiguslik selgroog. kui seda pole, siis me põhimõtteliselt ravime siin sümptomeid, ilma et me mõtleks haiguse tegeliku põhjuse peale ja selleks mina valmis ei ole. aitäh, härra Depree on teisel kohtumisel, aga äkki härra Torvald soovib tema nimel sõna võtta? aitäh, esimees! oleme väga tänulikud äh, töö eest, mida kolleeg Violeti tegi härra Debre ütles, et kõik on nagu alati. tahame lihtsalt toonitada, et äh, jääme oma muudatusettepanekute taha, eriti mis puudutab rubriiki üks A. me oleme huvitatud Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist, digitaliseerimisest ja VKE-de toetamisest ja kliima äh, küsimustest ja samamoodi toetame ka raportööri Äh, võitluses äh, rubriigi üks A Eestis nõukoguga, ükskõik mis ta ka siis ei teeks, me toetame teda. ma ei hakka tänama rootsi keeles, sest te rääkisite inglise keeles, äkki järgmine kord. Äh, kolleeg Nirjadat ma siin ei näe, nii et rohelised, härra Tarand on ka lahkunud, vabandust, jah, härra Solee aitäh, esimees, hästi lühidalt. me olime ja ikka veel oleme mures äh, nende äh, kärbete pärast, mis komisjon välja pakkus äh, kulukohustuste osas, mis ei ole õigustatud praeguses olukorras ja mis tõesti äh, tegelikult see tähendab seda, et kulukohustused jääksid allapoole ühte protsenti liikmesriikide SKT-st. ja ma tõesti loodan, et nõukogu nüüd äh, saadab siiski parlamendile signaali ka selle kohta, mis saab järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust. teiselt poolt äh, on meil väga hea meel näha raportööri ettepanekuid, kompromissettepanekuid, äh, me oleme väga tänulikud selle töö eest, mida raportöör teeb. me tegime muudatusettepanekuid, äh, mis puudutasid just kliimakulutusi, nagu näiteks Light pluss programm, Life pluss programm, Erasmus, teised programmid, mis vajavad äh, rahastamist. meil on väga hea meel näha, et suurem osa meie muudatusettepanekuid äh, on leidnud kajastamist ka esimestes kompromissettepanekutes. me oleme väga õnnelikud selle üle, et äh, kliimamuutustele, kultuurile ja ka humanitaarabile ning arenguabile on vahendeid juurde pandud ja ootame nüüd juba variraportööride koosolekuid ning läbirääkimisi nõukoguga. aitäh! suur tänu, kolleeg Soole! EFD-de fraktsioon, härra Valli. aitäh! kuulasin äh, tähelepanelikult, äh, mida äh, raportöör rääkis ja need mainitud prioriteedid kindlasti on sellised, mida jagavad paljud valitsused seoses äh, rändevoogudega näiteks ja tuntakse äh, vajadust tegeleda äh, selle kõige põhjustega. nii et oleks vajalik eraldada neid vahendeid võimalikult läbipaistvalt ja ka tõhusalt kasutada. nii et äh, meie äh, saame seda toetada seoses just äh, sotsiaalprobleemide lahendamisega. Vahemere piirkonnas on praegu abi tarvis, seal on palju tööpuudust. ja äh, euroala poliitika tundub, et ei ole ka väga palju äh, positiivseid äh, tulemusi veel andnud. meie, nagu ma ütlesin, äh, tegime muudatuse äh, ettepanekuid just institutsioonide valdkonnas, sest nad peaksid ise oma kulusid paremini Äh, kontrollima ja võttes arvesse ka Brexitit, mis on suureks väljakutseks meie eelarvele. meil lahkub siit viiskümmend äh, äh, saadikut ja ei saagi aru, kuidas siis peaks halduskulusid samal ajal veel tõstma. nii et, et me oleksime siiski usaldusväärsed, siis me peame ka nõnda oma valijate suhtes käituma, nii et äh, Euroopa institutsioonide äh, administratsioon peaks äh, mitte oma kulusid tõstma. paljusid seisukohti me jagame, nagu ma ütlesin, aga mitmetes küsimustes siiski peaksime olema pragmaatilisemad, aitäh! E ja e NF fraktsioonist tundub, et härra Soltekit kohas ei ole, kohal ei ole nii et sellega oleme variraportööride vooru ammendanud, kas on teisi liikmeid, kes soovivad sõna saada? härra Kaier ja asutused ja agentuurid, palun. esimees, jah, ametitest ja agentuuridest võin rääkida mm. -hmm. kallid kolleegid, ma paari sõnaga räägiksin sellest, milline on olukord äh, asutuste ja agentuuride eelarvetega. ma olen kõikide ametite ja agentuuridega ühenduses ja ma saan koha peal kuulda siis nendelt asutustelt, mis nende arvates järgmiseks eelarveaastaks vajalik on. sellest oli väga palju kasu, sest komisjon alati ei pruugi jagada seda eelarvenägemust, mis on ametitel endal. vähemalt kuuel, kuue agentuuri puhul on see nii. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kui ametid ise leiavad, et neil on vaja kas rohkem personali või finantsvahendeid, kui komisjon on neile valmis eraldama ja need numbrid, mis komisjon on eh, valmis eraldama, need on siis ka eelarve ettepanekus kirjas. ma eh, välja arvatud selle kuue asutuse puhul eh, läksin tagasi nende numbrite juurde, mis komisjon välja pakkus ja seal, kus see nii polnud, tegin ettepaneku, et lähtume kõigepealt ametite endi numbritest ja siis on veel kaks või kolm erandjuhtumit, kus eelarve ettepaneku avalikustamise ajal kolmepoolsed läbirääkimised veel polnud lõppenud ja nüüd kolmepoolsete läbirääkimiste lõpuleviimine, ma täpselt ei mäleta, mis ametid need olid aga nendel läbirääkimistel said need ametid uusi ülesandeid ja nendega polnud eelarvemenetluses arvestatud. ja seal teen ma siis ka ettepaneku, et vaatame veel kord täpselt üle ja kontrollime, eh, kuidas nende ametite tööd toetada. see oleks siis minu ettepanek, eh, et milline võiks olla parlamendi seisukoht. Frontexi kohta tahan ka paar sõna sekka öelda. natukene aega tagasi käisin jälle Varssavis selleks, et Frontexi töötajatega maha istuda ja seal kohapeal rääkida sellest, millised on nende vajadused järgnevatel aastatel. miks, on täiesti selge, iga kokkuleppega nõukogus piirivalve kohta eh, tõusevad, eh, suureneb Frontexi ülesannete arv ja seega on neil vaja ka rohkem inimesi ja raha. kui me räägime kümnest tuhandest piirivalvurist, siis see ei tähenda, et need oleksid kümme tuhat ametnikku, kes on kuskil Varssavis kasarmus ja siis, kui mõni liikmesriik abi palub, saadetakse nad sinna kohale. mina sain aru, et kuidas palun? ei, ei. asi on ju selline et Frontexil on õigus liikmesriikidelt äh, paluda kohaliku piirivalve või politseiametnike appi Euroopa ühisoperatsioonile kriisiolukorras. ja sellises olukorras on ka Frontexil vaja raha, aga me ei pea hakkama nüüd kümmet tuhandet uut inimest tööle võtma personali muidugi rohkem vaja, sest haldustöö suureneb, kui me hakkame selliseid ühisoperatsioone läbi viima kümne tuhande inimesega, aga mida Frontexil veel on vaja ja seda esimest korda, on neil ka oma vahendid, materjal, varustus, siiamaani nad rentisid seda, aga nüüd on neil vaja seda pidevalt, äh, alustades autodest kuni äh, siis ka erinevad infrapuna otsinguseadmed ja neid vahendeid on neil vaja leida, nad ei saa kogu aeg sõltuda rentimisest, ka siiamaani on olnud sellega juba probleeme ja vahel on tõesti lihtsam ning ka rahaliselt tulusam äh, helikopterit äh, koha peal rentida või siis selle asemel, et seda hakata ähm, Rootsist äh, Vahemere äärde lennutama. ja see kõik nüüd muutub. just sellepärast on meil vaja rohkem vahendeid, aga ma ei usu, et et meil lähevad need numbrid nii suureks, nagu siin mainiti ma saan väga hästi aru, et äh, valdkonnakomisjonid töötavad teatud ametitega väga tihedalt koos. see lihtsalt sõltub äh, poliitilistest ülesannetest. aga pole üldse mõistlik, kui vastutav komisjon nõuab äh, mõnele ametile oma eelarveettepanekus rohkem raha, kui see amet ise soovib see on tõesti väga raske läbirääkimistel, kui sa oled seal lepitusmenetlusel ja ütleme, et äh, teen nüüd suvalise näite, et me tahame viiskümmend kohta rohkem EASO-le saada, siis vaadatakse meile sõbralikult otsa ja öeldakse, aga see on ju kaks korda nii palju, kui amet ise tahab. ma arvan, et me tõesti ei tohi õõnestada iseenda argumente ma saan aru, et siin kojas on levinud soov äh, sõnumeid saata. me leiame, et selle ameti töö on tähtis ja just sellepärast ütleme, et neil on nüüd vaja rohkem töötajaid saada. ma saan tõesti aru poliitiliselt, miks seda tehakse, aga sellel ei ole mitte mingit mõtet, kui me räägime numbritest, mis kuidagi ei ole seotud ameti enda vajaduste ja tahtmistega. ja sellepärast ma näiteks loobusin teatud valdkonnakomisjonide nõuetest äh, Äh, ja ma pigem vaatasin, mida soovisid ametid ise ja kui valdkonnakomisjonid läksid kaugemale, siis ma lihtsalt otsustasin, et ei, selline ettepanek ei lähe nagunii läbi, aitäh. Madam Holmeier. proua Holmeier. kallis kolleeg Kaier, vabandust siin on tõesti inimesi, kes ei ole ametitega rääkinud äh, Gerard ja Debre, Gerard Debre ja mina muidugi olen äh, ka kogu aeg pidevalt ametitega ühenduses, aga Frontexi ja EASA puhul tahaksin saada vastust komisjonilt, äh, et mis siis oktoobris täpselt tuleb, sest ei ole mitte mingit mõtet, äh, kui meie hakkame nüüd seda siin leiutama ma arvan, et siin peab tulema komisjonilt selge ettepanek, mis puudutab nii EASO-t ja nende ülesandeid ja personali kui ka Frontexit seal ei ole kümme tuhat inimest Varssavis, aga mingi osa neist siiski on ja neil on juba praegu probleeme haldustööga, Toomas Ždechovski teab seda väga hästi, neil ei ole üldse inimesi äh, selleks, äh, neil ei ole inimesi, nad ei saa ka kedagi tööle värvata, nad ei saa ka haldustööga hakkama ja nad ise kogu aeg ütlevad ka seda, kaebavad selle pärast, sest neil on probleemid suured sest siiamaani polnud mitte mingeid selliseid ülesandeid ette nähtud. ja kui nüüd on vaja hakata koordineerima kümne tuhande piirivalvuri tööd, ähm, kellest suur osa tuleb siis liikmesriikidest, siis see tähendab tõesti väga suurt lisatööd ning ma eeldan, et komisjon siis peab selle kohta meile oma ettepaneku tegema, täpselt samamoodi nagu ka EASO kohta. et kas ja siis ma tõesti tahan teada, et kas oktoobris midagi tuleb, nii nagu on siin juba mainitud. nüüd EU-Liisa puhul ei ole minu arvates see avaldus väga hea, mis te tegite, kolleeg Kaier. EU-Liisaga oleme väga põhjalikult rääkinud ja nende kõige suuremaks probleemiks on praegu see, et kõik need ettevalmistavad äh, meetmed äh, on neil vaja juba praegu teha. nii et juba praegu on nad nagu hamstrid rattas äh, ja Toomasega me koos kohtusime nendega ja nüüd me mõtlesime, et tegelikult kõik fraktsioonid on sellega nõus, et seal on olukord raske ja me peaksime äh, EU-liisest rääkima. Frontex ja EASO puhul saan aru, et seda tuleb teha oktoobrikuus, kui ta EU-liise puhul tõesti, seal on vedru täiesti pingul ja sellega tuleb tegeleda kohe. nii et sellest tuleb rääkida. Thank you, any other requests for the floor from the members? aitäh, kas on sõnavõtusoove? ma ei näe kedagi, aga panen ennast kõnelejate nimekirja, mul on paar küsimust härra Vjotile. esmalt, kriisireserv põllumajandussektori jaoks. ma ei näe teie kompromissettepanekutes selle kohta midagi ja ma tahaksin kuulda ka raportööri põhjuste kohta, miks. ja teine küsimus. kakskümmend viis miljonit, miljoniline kärbe äh, nõukogu poolt koostöö vallas Lähis-Idaga. aga tundub, et meie jätame selle nii, nagu see on. tahaksin nende kahe punkti kohta teilt rohkem kuulda. Ehm, aitäh. kui ma soovist õigesti aru sain, siis tahate teada, küsite rubriike kahe kohta. jätsime üle kahesaja miljoni euro siia c'è una riserva di più di 200 miljoni sul üle kahesaja miljoni eh, teise rubriiki, kui see oli teie küsimus. The question, the question is about ma küsisin selle kohta, eh, et eh, lisatakse, suurendatakse numbrit, sellepärast et ilmselt põllumajandussektoris tekib veel kriise ja ma tahaksin teada, mis siin toimus. jah, seda äh, võib äh, äh, kaaluda, kui komisjon seda küsib, et me saame mujalt teistelt ridadelt sinna juurde vahendeid saada. aga selleks on jah vaja teistelt ridadelt seda saada. mis puudutab äh, kärpeid, äh, mille kohta te küsisite, siis neid äh, taotlesid ka, taotles ka meie arengukomisjon. et siis olla kooskõlas selle pädeva komisjoni seisukohtadega. Thank you for those clarifications jah, aitäh nende selgituste eest, kas on teisi sõnasoovijaid, kui ei ole, siis annan uuesti äh, sõna raportöör Viotile, kui soovite midagi veel lisaks öelda. kas soovite või midagi lõppsõnaks öelda? Well, I'm sorry. Intanto, I'm sorry, Commission is asking for the floor komisjon tahab äh, ka sõna, et paarile küsimusele vastata, teeme siis nõnda. Uh, jah, aitäh ja vabandust, äh, härra Vieti, aga proua Holmajärv küsis paar küsimust meilt ja lühidalt öeldes äh, Äh, tõepoolest seadusandlik äh, ettepanek, mille komisjon eile vastu võeti ja äh, mis, millega president Juncker välja kuulutas oma kõnes, mõjutab eelarvet aastal kaks tuhat üheksateist just Frontexi ja EASO puhul. ja endastki mõistame, vaatame, kuidas siis seda selles järgmise kuu parandusettepaneku kirja lülitada, aga me oleme juba eh, hindamas neid eh, lisavajadusi. mis puudutab eh, Frontexit ja kümmet tuhandet piirivalvurit, siis me leidsime, et kaasotsustamismenetlus selle uue ettepaneku vastuvõtmiseks võtab loomulikult veidi aega ja seega me leidsime, et Mm, järgmise aasta finantsmõju tegelikult on küllaltki tagasihoidlik, sellepärast et alles aasta teises pooles hakatakse selle võimekusega tegelema ja Kalle Kairel, Kairel oli õigus, et seal on mitmeid erinevaid kategooriaid nende kümne tuhande töötaja hulgas, aga me saame ka tagasi tulla selle ettepaneku juurde. aga seal üks osa on siis ähm, personali, mis tasapisi aastate jooksul värvatakse, sest see protsess võtab aega. siis on teine kategooria, äh, on siis äh, äh, pikaajalised piirivalvurid, et äh, siis liikmesriigid taotlevad neid, et nad siis äh, värbavad selle rahaga ja kolmas äh, kategooria on siis lühiajalised piirivalvurid, keda siis värvatakse ainult siis, kui peaks tekkima mingi kiire vajadus nende järele. nii et põhiline finantsmõju tegelikult hakkab tulema aastast kaks tuhat kakskümmend ja see siis läheb järgmise aasta eelarvesse, nii et äh, jah, kui me need kolm kategooriat siis kokku võtame aastal kaks tuhat kakskümmend, siis tuleb väga kiiresti edasi liikuda. aastal kaks tuhat kakskümmend on see finantsmõju märkimisväärne. aitäh. palun nüüd härra Vjõti. jah, mina tahaksin äh, tänada äh, sekretäriaati, kes Ehm, ütles mulle, et ma tõlgendasin valesti teie küsimust, aga mis puudutab äh, hädaabireservi, kriisireservi, siis äh, seda praegu ei saa äh, suurendada, sest see on eeskirjade vastane ÜPP-s. nii et see ei ole võimalik, seal tuleks neid, tuleks seda määrust muuta. nii et vabandust, jah, algul sain valesti aru mis äh, puudutab äh, aga äh, siis kõigepealt tänaksin variraportööre selle eest, et me oleme saanud väga kiiresti selle tööga ühele poole, olen saanud äh, konstruktiivseid ettepanekuid poli-, poliitiliselt fraktsioonidelt ja kolleegidelt, äh, prioriteete, nii et äh, tundub, et me oleme tõesti õigel teel kokkuleppe suunas, mis oleks kõigile rahuldav. nii et järgmistel kohtumistel, järgmisel koosolekul ma arvan, et me saame veel lähendada äh, mingil määral neid äh, erinevaid seisukohti või tõlgendusi, mis meil on teatud äh, numbrite või prioriteetide osas. aitäh, aitäh, äh, härra Vietti. hääletus on planeeritud kahekümne viiendaks, kahekümne kuuendaks septembriks Brüsselis ja siin äh, Strasbourgis plenaaristungil kahekümne neljandal oktoobril ja siis äh, algab seitsmendal novembril lepitusmenetlus. hästi, sellega oleme ammendanud äh, päevakorrapunkti kolm, läheme neljanda punkti juurde, mis puudutab siis Euroopa ühendamise rahastu loomist. raportöör on proua Vaider, aitäh! Äh, suur tänu, Petri, head kolleegid. Äh, tutvustaksin äh, oma raporti ähm, projekti siis eelarve seisukohast ja see puudutab siis perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nagu te teate, komisjon tuli oma mitme aastase finantsraamikuga ettepanekuga välja ähm, maikuus, teisel mail ja nad pakuvad välja siis äh, nelikümmend kaks miljardit eurot. ja see on kolmkümmend seitse miljardit äh, jooksev hindades. see on siis äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, see on samm õiges suunas Äh, meil on tõepoolest vaja hulgaliselt äh, taristuprojektidele äh, vahendeid tarvis, nad on olnud kaua aega planeerimisfaasis nii et kui äh, võtta arvesse siis kõrget lisandväärtust, siis äh, äh, investeeritaksegi piiriülestesse kõrge lisandväärtusega projektidesse ja pärast kahekümne kahekümnendat aastat on nende jaoks tarvis ette näha tõhusat finantseerimist. nii et üks projektidest on Rail Baltica projekt, mis on kõrge lisandväärtusega, mina olen pärit Lätist, elan Vene piiri lähedal ja seega leian, et olen õigustatud rõhutama siin äh, Euroopa integratsiooni äh, olulist mõõdet, oleme liiga äh, kauaks jäänud Äh, sellest äh, protsessist äh, eemale. meie raudteevõrk on väga vananenud. Rail Baltica on kiirrongiliikluse projekt, see ühendab siis Soome ja kolm Balti riiki ja läbi Poola võib-olla kuni Saksamaani välja. see on suurim Balti riikide ajaloos, sest selliste ühisprojektide hulgas ja vastas ja ilma Euroopata ei oleks me kindlasti saanud sellist ähm, projekti ette võtta ja mul on hea meel teatada ka, et tegemist on Euroopa Liidu ühe prioriteediga. see ühendab äh, veel äh, sellised äh, puuduvad lülid ja volinik Oettinger mainis teile kaks, kahte olulist projekti, Rail Brenneri tunnel ja Äh, äh, Rail Baltic. ja ta ütles, et äh, maksetega hilinemine lihtsalt lisab kulusid tulevikku. nii et üle-euroopalise transpordivõrdsku TNT ja põhivõrgu väljaehitamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend lisab seitse koma viis miljonit tööaastat aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmkümmend ja peaks suurendama liidu SKP-d äh, äh, ühe koma kuue protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see on väga äh, märkimisväärne ja need projektid ei ole kunagi olnud ühe või kolme liikmesriigi huvides, tegemist on meie ühiste väga oluliste projektidega. ja Balti riikides arvatakse, et et see äh, raudteevõrgustik on siis äh, valmis aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend viis sisse läbi kolme Balti riigi ja sealt edasi siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend, nii et see on kindlasti siis järgmises finantsraamistikus prioriteetne ja selleks on tarvis ka kasutatavaid vahendeid. meil on tarvis äh, tõhusust äh, suurendada ja moodne äh, raudteetransport on keskkonnasõbralik, see on väga turvaline transpordiviis ja see aitab kaasa ka energiasäästule nii et suur tänu teie muudatusettepanekute ja konstruktiivse arutelu eest, aitäh! suur tänu, Ines! näen, et üks variraportöör, härra Torvalds ALDE fraktsioonist soovib sõna. jah äh,, härra Sarvamaa on suurepärane äh, me muidugi oleme tänulikud raportöörile ja tema eh, lähenemise eest eh, Balti eh, riikide probleemidel, mis on osaliselt ka Soome probleemid. ja kindlasti mm, meid huvitab ka väga Euroopa ühendamise rahastu just keskkonna seisukohast, kuna Mm, neid eesmärke me tegelikult ju järgime kõigis oma teemades, aitäh! Swedish, thank you um...! endiselt ei mingit äh, rootsi keelt, aga minu silmanägemine ei ole ideaalne, sest äh, sotsialistidel on siin variraportor härra Popa. president, ei ole nicio probleema, fiind mai nou äh, e de înțeles. Da, este într-adevăr un jah tõepoolest, tegemist on väga olulise äh, raportiga ja mitmeid küsimusi tuleb äh, veel põhjalikult arutada. Äh, kõik kolm aspekti, mida siin rõhutatakse, on ühtviisi olulised. raportöör on teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja me peame nende summade üle aru pidama, mõtlema, kuidas otsustada, aga meil on selleks veel aega ja saame äh, rahulikult oma tööd korraldada, siin on äh, mitmeid asju vaja veel äh, läbi rääkida, vaatame neid küsimusi koos ja otsustame siis, mis suunas edasi minna. sekretäriaat on samuti teinud suurepärast tööd, nagu ka raportöör. aitäh, kuue esindaja, kas sa oled, oled variraportöör või, või ei ole? jah, aitäh variraportöörina kuue fraktsiooni poolt ütleksin, et Euroopa ühendamise eh, eesmärk eh, transpordi ja energia vallas endastki mõista pakub eh, lisandväärtust, mis on püsiv ja see tuleks äh, tagada, kuna see on kõigi huvides. kuid mul on üks küsimus. kas eelarvekomisjon tuleb välja ainult tehniliste muudatusettepanekutega, näiteks mitte siis ajada siin segamini jooksev hindi äh, praeguse aasta hindadega või siis teeme ka üldisemaid muudatusettepanekuid, näiteks äh, abi jaotamise kontroll sõjaväelise liikuvuse puhul. et kas me lisame siin miljoneid eurosid just niisuguste kulude katsmiseks, kas me võtame ära ühtekuuluvusvahendeid ja anname neid siis sõjaväelisele liikuvusele. energia, energeetika valdkonnas ka äh, arendatakse mõningaid infrastruktuure, ehkki äh, nad ei äh, ole keskkonnasõbralikud, nad ei ole äh, jätkusuutlikud. Need on sellised väga klassikalised rajatised. nii et ka siin me peaksime vaatama, mis muudatusi need eelarvesse kaasa toovad. aitäh, härra Tarand Roheliste poolt. aitäh ma olen nõus äh, igati raportöör Vaider lähenemisega, kes ütleb, et Euroopa ühendamise rahastu on väga oluline poliitikavahend Euroopa Liidul ja toetan tema lähenemist, aga mul on siiski kaks äh, märkust, need on rohkem transpordikomisjoni pädevusse kuuluvad ehk aga minu äh, riigis äh, viiskümmend viis protsenti äh, küsitletud inimestest ei ole nõus selle mitte läbipaistva planeerimisprotsessiga Rail Baltica puhul, sest see on väga murettekitav üks neist oli Eesti volinik ja teine oli kontrollikoja liige, kes tuleb ka Eestist ja, ja siin on just need kaks äh, inimest, kes olid äh, probleemiks, see on tõesti piinlik. ja siis te ütlesite, et siin luuakse seitse koma viis miljonit äh, töökohta inglise keeles Äh, äh, et äh, meie rahvaarv kokku vist annab nii palju inimesi, kolm, kaks ja üks miljonit, nii et kust need inimesed siis tulevad? Uh, thank you, Mr Tarand. Any other requests for the floor? suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? ja ajakava on siis äh, järgmine muudatusettepanekud järgmiseks äh, teisipäevaks, kaheksateistkümnendaks septembriks äh, kell kaksteist. hääletus komisjonis meil toimub kaheksandal, üheksandal novembril ja ITRE TRAN hääletus toimub kahekümne teisel novembril. sellega oleme lõpetanud päevakorrapunkti neli ja kui komisjon tahab midagi lisada ja äh, paar sõna, äh, aitäh. Äh, Indrek. E, e, e, jah, vabandust, ma ütlesin tõesti töö, töökohti, mitte tööaastaid, see on minu viga ja kolleegid, kes avaldasid oma arvamust, tänan teid, ootan teie muudatusettepanekuid ja vastates kuue kolleegile ütleksin, et me võime teha täpselt selliseid ettepanekuid, nagu me soovime, oluline on lihtsalt jõuda konsensusele, jõuda kokkuleppele mis kõiki rahuldab, nii et äh, olge head, tulge oma muudatusettepanekutega välja ja loodan konstruktiivset arutelu. aitäh, proua Vaidere. Läheme edasi. Äh, nüüd on äh, järgmiseks teemaks siis Euroopa ähm, kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi amet. Space industry is a hugely important industry. kosmosetööstus on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks vähemalt viiskümmend kolm miljardit eurot on see väärt. ja kakssada kolmkümmend üks tuhat kõrge tasemega, kõrge kvalifikatsiooniga töötajat äh, töötab äh, ka tootmissektoris. Euroopa äh, kosmoseprogrammi eesmärkideks on luua liidu tehniline sõltumatus ning parandada liidu julgeolekut nii et me suudaksime paremini toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega nagu kliimamuutused ning suudaksime samuti äh, majandustulu saada, millest oleks kasu Euroopa kodanikele ning tööstusele. kosmoseprogrammid on partnerlusprogrammid era- ja avaliku sektori vahel ning need on ka suhte kuludega programmid aga me suudame ka suuremahulisi kokkuhoide siin teha, eh, mis tuleneb eelkõige Euroopa Liidu eh, lisaväärtusest. tegemist on eh, samuti suure edulooga Galileo ja Legnos on pakkunud satelliitnavigatsioonisüsteemide sõltumatust ning see on laienenud ka autotööstusele ja Kopernikuse äh, vaatlusprogramm on olnud väga kasulik ning samuti äh, seeläbi on võimalik olnud äh, toetada kliimamuutuste vastast võitlust, kultuuriprogramme, kalandust, jätkusuutliku arengu eesmärke. see arvamus keskendub peaasjalikult tehnilistele eelarvelistele küsimustele, sellepärast et meie komisjoni eesmärgiks ongi sellega tegeleda aga ma olen eh, natukene laiemalt ise sellele lähenenud, kui võib-olla mõned meist seda teeksid, aga selgitan ka, miks. esiteks, me oleme üritanud eh, sidusalt eh, arvnäitajaid käsitleda ja teha seda püsihindades üks valdkond, kus võib olla eelarve oh, risk, on seotud sellega, et ametile pandi uus öö, funktsioon peale. varem tegeleti satelliiti ja muu sellega, aga nüüd on loodud Euroopa kosmoseprogrammi amet tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga siis ning äh, ulatub tegelikult Euroopa Liidust kaugemale. ja siin võib tekkida ka dubleerimisoht. nii et eelarvega tegelevad institutsioonid peaksid erilist tähelepanu pöörama nende mm, organisatsioonide tegevusele. komisjon muidugi mõista tahab äh, selgemini väljundit äh, ära määratleda Ah, sõnastus on praegu äh, suhteliselt äh, hägus, meie oleme üritanud seda täpsustada, nii et äh, oleks võimalik vältida ebavajalikku dubleerimist. ning tagada samuti aruandlus eelarveasutustele. nii et lõpptulemusena siis tehtaks koostööd ja mitte võisteldaks üksteisega teiseks. jällegi sõnastuslik küsimus ning siin võib-olla on ettepanek liiga range. see puudutab tehnoloogiate äh, so mm, soetamist. võib-olla on probleem siin selles, et on lihtsalt kopeeritud äh, teistes valdkondades olevat, aga kosmosetehnoloogia puhul on niimoodi, et tihtilugu tervel planeedil on ainult üks võimalik koht, kust seda tehnoloogiat saada ja me peame seda mõistma äh, ja seda ütlema ka oma sõnastuses ja me ei pea ürita äh, midagi muud siin teha. see koht võib olla Šveits või Ameerika Ühendriigid, ka saatemkellade puhul või millegi muu puhul, aga me ei tohiks olla liiga eh, piiravad siin hangete osas, sellepärast et eh, kui me seda oleme, siis eh, põhimõtteliselt me takistame programmil toimimast või siis loome olukorra, kus inimesed peavad lihtsalt ümber hiilima sellest äh, regulatsioonist, see oleks täiesti naeruväärne ja mitte eriti läbipaistev. sellest tulenevalt olen üritanud seda probleemi lahendada ka muudatustes. eelarve osas üldiselt ma olen üritanud mitte tõsta eelarvet ja jääda mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku juurde. Satkomi aspektid, millega tegeletakse ITRES, need on üheks osaks küll programmist ning kosmose prügi samuti, see, me ei tohiks seda muidugi eh, minimeerida, see on väga tõsine küsimus. võib-olla erikomisjonis võiks eh, siis kaaluda eelarve suurendamist viiesaja miljoni võrra mitmeaastase finantsraamistiku perioodi vältel. ehk võiksime kaaluda seda võimalust mingil hetkel. ja lõpetuseks. ma tean, et amet ise on sellel seisukohal, kui äh, midagi on alarahastatud, siis see on Kopernikuse programm ehk me saaksime äh, sellega tegeleda, siin ei ole küll tegemist drastilise alarahastamisega, aga ehk oleks võimalik mitmeaastase finantsraamistiku mm, raames midagi ette võtta. aitäh, härra Howard, ainus variraportöör, eh, kellest mina teadlik olen jällegi, on härra Torvalds. oled sa kindel, et sa täna rootsi keelt ei taha rääkida? kuna nii palju kordi oled sa minult seda eh, palunud, siis nüüd räägin rootsi keelt. me oleme rahul Äh, John Howardi raportiga. enamasti me arutame kosmoseprogrammi. Äh, äh, väga populistlikult väidetakse, et sellega me midagi väärtuslikku ei saavuta, aga see ei ole tõsi. kosmoseprogrammi näol saame me väga palju kokku hoida kui näiteks äh, vaadata kas või seda, et tuleb kontrollida, mis põllumajanduses tehakse, mis põldudel toimub, nii et on väga palju häid põhjusi, miks me peaksime selle programmiga jätkama ja toetame seda edasi. mul on kaks küsimust Howardile. esiteks, nagu ta kaheteistkümnes muudatusettepanek ja kolmandad riigid siin on päris suur oht, et Ühendkuningriik äh, tulevikus osutubki kolmandaks riigiks ning kosmose ja kosmoseprogrammi puhul Ühendkuningriik on ju mänginud väga erilist rolli siiani. sellest tulenevalt ma arvan, et me peaksime selle küsimuse juurde hiljem tagasi tulema. samuti muudatusettepanek neliteist, raportöör teeb ettepaneku et meil peaks ka äh, selles äh, juhtgrupis oma liige olema. me oleme seda varem arutanud, aga peaksime vaadata ka, vaatama veel, kas saame Howardi siin toetada. aga igal juhul loodan, et olete rahul minu soome-rootsi keelega. ma näen, et meil on pidev segadus sellega, kes on mis fraktsioonist variraportööriks nimetatud olgugi, et eelmisel nädalal lõin pea kõvasti ära. Äh, siiski asi ei ole minus, vaid ähm, probleem on sekretäriaadi äh, ning äh, fraktsioonide vahelises suhtluses. Nende liin tundub olevat rooste läinud. tundub, et proua Hoolmaier on siin variraportöör, palun. <laughs> no problem, Petri, we will uh.... ei ole mingeid probleeme, Petri küll me saame hakkama Rahvapartei ning eelarvekomisjoni vahelise suhtlusega. aga John teab, eh, kes ma olen ning eh, sellest piisab. suur aitäh, John, selle eest, et te tutvustasite oma arvamust. ma nõustun täielikult eh, sellega, mis sa mainisid ja jätkan saksa keeles. sul on täiesti õigus, kui sa ütled, et äh, Kopernikus on natuke alarahastatud. Äh, me peaksime seda veel kord täpsemalt vaatama, sest alarahastusega alustamine on problemaatiline, see pole küll hull, aga parem siiski mitte et kui seda juba nüüd teada, siis on võimalik äh, rääkida ja siis ei pea hiljem muutma, nii et võib-olla istume maha ja räägime, kuidas seda korraldada. tahaksin ka Galileo rahastamist uuesti üle vaadata, mõeldes nüüd äh, selle peale, et satelliidi tuleb mingil hetkel välja vahetada. mulle torkas veel silma ja sa mainisid ka seda ESA-t, äh, Euroopa Kosmoseagentuuri ja programme mis on Euroopa Komisjoni vastutuse all. minu arvates on tegemist konkurentsiga ja selline konkureerimine ei ole hea. me peaksime tõesti siin mingi koordineerimise korraldama ja tegelikult vastavalt mandaadile peaks seda juba ammu tehtama, peaks olema korralik koostöö, struktureeritud koostöö komisjoniga ning äh, ma olen näinud, et üritatakse ka kosmo, kosmoseagentuuri ülesandeid äh, topelt teha, minu arvates see ei ole hea. kosmoseametil on oma ülesanded äh, ja me peame nüüd vaatama, et me saavutaksime mõlema valdkonna vahel võimalikult suure sünergia. komisjon ja kosmoseagentuur teevad koostööd, kuid on näha, et kommunikatsioon ja koordineerimine ei toimi nii hästi, kui peaks. et ei tekiks kiusatust, et need ülesanded, mis praegu on põhiliselt olnud Kosmoseagentuuri käes, läheksid teistele. me lihtsalt peaksime vaatama, et oleks selge ülesannete jaotus. kosmoseagentuur on tõesti hea agentuur, tööd on hästi tehtud. Ühendkuningriik on ka sinna kaasatud, tegemist on sellise valitsusvahelise tasandiga, kus liikmesriigid teatud programmid annavad siis äh, kosmoseagentuuri hallata täpselt samamoodi nagu ka komisjon, aga mulle tundub, et seda valdkonda tuleks veel kord täpsemalt vaadata selleks, et ei tehtaks topelttööd, et oleks lihtne koordineeritud koostöö, mitte omavahel konkureerimine ja see, mida sa nüüd mainisid äh, kosmoseprügi kohta, on tõesti suur probleem ja ka sellega tuleks meie programmide kaudu võidelda. kosmoseprügi on tõesti küsimus, äh, kui vaadata neid analüüse täpsemalt äh, ja näha ka neid pilte, siis saad aru, et kosmos ei ole üldse mitte suur, et et vahel on seal päris kitsas ja on vaja kogu aeg mingite objektide eest kõrvale põigata, nii et tõesti siin on ohupotentsiaal olemas. ja see on selge. minu arvates äh, on tähtis, et äh, häid programme ka korralikult rahastatakse. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa tööstusettevõtete konkurentsivõime säiliks, äh, kui nad siin võistlevad USA, Hiina ja Aasia programmidega seda tuleb teha uue mitmeaastase finantsraamistiku kaudu, näiteks USA valitsus äh, äh, subventsioneerib rakettide väljatöötamist äh, kordi rohkem kui see, mida Euroopa Liit üldse kunagi suudaks leida oma vahenditest ja sellepärast me tõesti peame hoolitsema võrdsete võimaluste eest, nii et ka Euroopa tööstusettevõtted saaksid areneda ja uusi tehnoloogiaid välja töötada ja selles valdkonnas on tõesti huvi väga suur, äh, üritatakse siin koostööd teha ja Ühendkuningriik jääb siin meie partneriks ja ma tõesti loodan, et märtsis kaks tuhat üheksateist on britid veel samal arvamusel ja et me saame siis ühised lahendused leida. viimane punkt, mis puudutab downstream teenuseid, siin on veel väga palju vaja ära teha ja ma tahaksin teada, kas see amet, mis on Prahas ja saab väga hästi hakkama, kas ta saaks ka äh, satelliite juurde, sest kõike Prahast korraldada ei ole lihtne ja sellepärast oleks võib-olla mõistlik, kui me oleksime esindatud kolmandates riikides, seal kus vaja, kui ka siis äh, äh, Euroopa Liidus oma satelliitidega, selleks et me saaksime siis koos Prahaga vajalikke ülesandeid valdkondade kaupa Euroopa üle võtta. see on see, mida tasuks veel omavahel arutada. aitäh! suur aitäh, proua Holmaier! ma ei taha kedagi välja jätta, seega kui keegi soovib midagi ütelda selle punkti kohta, siis palun andke mulle sellest teada. komisjon ei soovi midagi lisada? tahate siiski, aga hästi lühidalt siis palun uh,. aitäh mul on DJ Crow'st kolleeg, kes tahab lühikese sõnavõtuga esineda. jah, aitäh ja tere kõigile, aitäh, et sõna andsite mulle. komisjon tahab tänada raportööri tehtud tööst, raport äh, liigub õiges suunas äh, Euroopa Komisjoni eelarve ettepanekuga seoses meil on ainult kaks kommentaari. juhtimisküsimus juba esitati arutelu käigus esmalt selles osas, mis puudutab ameti eh, ülesannete laiendamist, eh, need võimalused on piiratud ja paika pandud. Eh, ning praegune ettepanek on sama kui varasem. me ei ole mingeid muudatusi ette pannud. ja me leiame, et Äh, institutsioonid peavad äh, siis äh, kontrollima tehniliste küsimustega tegeleva ametitööd ning neil peab olema ka hääletusõigus, aitäh. aitäh ning kokkuvõtteks härra Howard, palun uh,. Yes, thank you. jah, aitäh kõikidele, kes osalesid arutelus. tahaksin ütelda DJ Crow esindajale, võtan arvesse, mis te ütlesite me ja mina lihtsalt leian, et et vastutus ei ole praegu piisavalt selgeks tehtud siin ja seda saab veel parandada, nii et seda me soovime ka siin sellega teha. suur aitäh härra Tovartsile selle eest, et te rääkisite põllumajandustootlikkusest. külastasin ise suvel talusid, kus kasutatakse Galileod selleks, et parandada saagi korjet. ja tulemused on päris äh, silmapaistvad. tootlikkus tõuseb päris tugevalt, nii et jah, see on selge praktiline näide programmide vajalikkusest. härra Torvalds on teadlik ka sellest, et ma olen teadlik sellest, et Ühendkuningriik võib ka kolmandaks riigiks osutuda. paar korda olen äh, seda kuulnud aga mulle valmistab head meelt äh, see, mis siin kuulen küll, aga kahjuks erinevatel tasanditel inimestel on omad seisukohad ning ähm, see on viinud Galileo osas väga rumala seisukohani, nii et on täiesti võimalik, et inimesed lihtsalt äh, astuvad välja sellest. ja vastasel juhul äh, satuvad nad häbisse ja loodetavasti suudame leida siit ka väljapääsu, härra Toorats, ma ei tea, kas te Briti pressiga olete kursis, kui olete, siis teate, et brittidel on oma Galileo versiooni ettepanek. üks, mida me üritame teha oma sõnastusega ametite kohta, proua Olmai rääkis sellest me teame, et bürokraatlikud institutsioonid üritavad enda kätte alati rohkem võimu saada, me üritame siis seda lahus hoida. arvnäitajad on äh, täiesti äh, kohutavad, kui vaatame kosmoseprügi kohti ning ma loodan väga, et suudame selle programmi käivitada, keegi peab mingi Mm, õigustuse välja mõtlema, miks nad tahavad seda teha, mitte lihtsalt eh, kaks rida kuskil muudatustes, rohkemat ma praegu ei ole näinud. aga igal juhul aitäh raportööridele ja variraportööridele, siis eh, ootan koostööd teiega eh, arvamuse koostamisel. suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist septembri järgne teisipäev lõunaks nii eelarvekomisjonis kaheksas, üheksas oktoober tuleb hääletusele see ja ITRES novembris, kahekümne esimesel novembril. järgmine päevakorrapunkt. ja kuna sõnavõtud muutuvad üha pikemaks, ähm, mida kaugemale me päevakorras jõuame, seega pean paluma, et, et teeksite tõesti lühidalt nüüd. aga siiski äh, öelge, mis teil on öelda ja see puudutab äh, parlamendi ja nõukogu määrust millega luuakse teadusuuringud innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont ning eh, samuti otsus, millega kehtestatakse mm, Horisondi, Euroopa Horisondi rakendamise eriprogramm. aitäh, nagu te ütlesite, esitlen Horisont kaks tuhat kahekümne programmi, määrust ja otsust. nagu te teate, teadus- ja innovatsioonitöö on prioriteediks Euroopa Liidus vahel me oleme öelnud, et me tahame tõesti olla sündmuste kiirteel, aga mitte alati me seda pole. Horisont kaks tuhat kakskümmend on üks äh, programme, mille puhul oleme selgelt öelnud, et me peame seda toetama ka rahaliselt. Horisont kaks tuhat kakskümmend on juba praegu üks kõige edukamaid programme, mis meil Euroopa Liidus on olnud. komisjoni ettepanek äh, Horisont kaks tuhande kahekümne puhul on olnud see, et teeme pigem, tegeleme pigem evolutsiooni kui revolutsiooniga. aga ikka veel me ei ole saavutanud kolme protsenti SKT-st äh, innovatsiooni investeerimise eesmärki. Horisont kaks tuhat kakskümmend on ikkagi see vahend, mida saab kasutada siis selle eesmärgi täitmiseks koos liikmesriikide jõupingutustega kahjuks oleme näinud teatud liikmesriikiva, riikides häirivaid trende, millega kärbitakse investeeringuid innovatsiooni ja teadustöösse, kui meie eal natukene rohkem vahendeid eraldame. minu arvamustes näete te selle ettepanekut tõsta saja kahekümne miljardini horisont kaks tuhat kahekümne vahendid, seda siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindade kohaselt. see on ettepanek, mille eest me peaksime võitlema, mõned valdkonnakomisjonid on teinud ka ettepaneku kõrgemale minna. siis äh, olen teinud ettepaneku, et tuleks siin äh, ähm, rahastamisettepanekud protsentidesse ümber tõlgendada, sest siis on meil võimalik neid äh, paremini analüüsida. komisjon äh, ütleb, et paindlikkus kogu mitmeaastase finantsraamistiku puhul peaks olema viiskümmend protsenti, aga Horisont kaks tuhat kahekümne puhul kahjuks ainult kümme protsenti ja me ei saa aru, miks. ja sellepärast ma leian, et seda tuleks kohandada selleks, et me saaksime äh, programmi vahendeid suurendada viiekümne protsendi võrra, äh, kui vaja, ja vähendada vajadusel viie protsendi võrra niimoodi saame täita programmiga püstitatud prioriteete ja saaks vältida selliseid kärpeid, nagu oli meil EFSI kärbe. samamoodi tahaksime ka kliima äh, kaasajastamise siia, kaasvoolustamise siia panna ja komisjon on teinud ettepaneku, et äh, tuleks äh, tegevuskava kohandada ettepanek on tehtud rakendava aktina, sellel on aga ka eelarvele mõju, abikõlbulikkus, äh, näiteks kaasatavad osapooled. Äh, nii et delegeeritud õigusaktiga oleks seda lihtsam reguleerida ja ootan hea meelega teie arvamusi, et me saaksime parima programmi, teadus- ja innovatsiooniprogrammi Euroopa jaoks. aitäh ja äh, Tamas Deutsch on, Deutsch on äh, Rahvapartei variraportöör. aitäh, esimees. palju õnne raportöörile. aitäh arvamuse eelnõu eest. kõigepealt eelarve aspektid. Horisont kohta äh, kahe tuhande kahekümnele on ette nähtud üheksakümmend kaks koma üks miljardit eurot järgmise programmiperioodi jaoks. peame mõtlema, et parlament soovis korralikku tõusu. ja kui nüüd peame arvestama ka Brexitiga ja sellega, et Briti ülikoolid ja teadlased saavad kõige rohkem vahendeid Horisont kahe tuhande kahekümnest siis Euroopa Komisjoni välja pakutud summa järgmiseks seitsmeks aastaks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi jaoks kahekümne seitsmele liikmesriigile on siis tõsta viiskümmend protsenti võrreldes varasemaga. me peame endale aru andma, et äh, Horisont kaks tuhande kahekümne programmis ei ole liikmesriikidele kindlaid summasid ette nähtud. mina tulen riigist, kus ühtekuuluvusvahendid mängivad tähtsat rolli ja sellepärast tahan teile öelda, et, et teadlastel nõndanimetatud uutest liikmesriikidest on väga raske ta edukalt taotleda programmide rahastust Horisont kaks tuhat kahekümnest ja sellepärast me soovime, et suurendatakse äh, madalama innovatsiooni ja teadustasemega piirkondade kaasatust, nende juurdepääsu rahastusele tuleks lihtsustada ja seega tuleks te teha ettepanekuid selleks, et nendes riikides suurendataks vahendite kasutamist ja samamoodi luua uusi teadustippkeskusi seitsmeaastasest programmiperioodist, mis algab kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, võib kõige rohkem võita just innovatsioon, sellega me saame tagada töökohad Euroopa Liidus ja seda pidevalt muutuvas tehnoloogilises keskkonnas. Euroopa Liit peaks keskenduma teadus- ja arengutööle ning ka innovatsioonivõimekusele Euroopa majanduses selleks, et me saaksime ette valmistada ennast probleemideks, mis tulevikus tulevad mida rohkem oleme ette valmistunud, seda rohkem äh, teenime ka kõikide liikmesriikide huve. aitäh! aitäh, härra Deutsch, sotsiaaldemokraadid ja härra Howard, palun! aitäh, esimees! Äh, olen suures osas rahul äh, Nils Torvaldsi raportiga ja ootan juba edasist koostööd selleks, et seda raportit veelgi parandada ja hea arvamus koostada ma pidevalt äh, kontrollin eelarveprognoosi ja kõik, kes mind teavad, äh, teavad, et ma olen ka alati öelnud, et seda programmi tuleb laiendada. ja mul on hea meel, et siin arvamuses äh, tuuakse välja ka parlamendi arvamus selle kohta, kuidas peaks seda programmi laiendama. Horisont kaks tuhande kahekümne puhul tõesti taotluste arv on väga suur ja hoolimata sellest, et äh, komisjon küll enne ettepaneku tegemist tegi suuri sõnu, siis äh, tegelikult nii palju vahendeid kui oodatud ei eraldatud. nüüd mõned punktid veel. ma olen väga tänulik, et Tamas Deutsch tõstatas siin Brexiti küsimuse. olen pärit Ühendkuningriigist ja ma ei taha kogu aeg Brexitist rääkida, aga selle programmi puhul ei tuleb seda teha, sest mõju on väga suur. ja see, ma küll loodan, et me ei lahku, aga kui me oleme kaasatud kolmanda riigina ja panustame programmi teistsugustel alustel kui siiamaani, siis saab sellest kordi rohkem kasu Euroopa Liit ja ka programm. kui aga need kriteeriumid liiga karmiks pöörata ja ma nüüd tooksin välja ka selle, et Ühendkuningriigi teaduskeskused on tegelikult selle planeedi juhtivad teaduskeskused ja tähtis on see, et tehtaks nendega koostööd äh, selleks, et neid teadmisi laiendada ja sellepärast äh, äh, kui meid ei kaasata, siis vähendatakse programme, vähendatakse ka teadustulemuste tase, taset, mis aga peaks olema kriteeriumiks, et jätkata nende programmidega, tegelikult vähendatakse ka üldist nendest programmidest tulevat tulu. ja kui siin olla liiga piirav, siis oleks see vale lähenemine ja peale selle tuleks mõelda ka selle peale, et kolmandate riikide panus sellesse programmi on selline, millest antakse kogu aeg eelarve pädevatele asutustele teada, sest muidu tulevikus ei ole võimalik teha tõesti informeeritud otsuseid selle kohta, kuidas edasi liikuda. ma tõesti, mul on väga hea meel, et siin just äh, Äh, bioteadusi ja alusuuringuid soovitakse nende programmidega toetada, sest äh, me teame, et nende uuringu, nendes uuringuvaldkondades riiklikest äh, eelarvetest kogu aeg vahendeid vähendatakse. ja ootan juba Nils Torvaldsi tehnilisi ettepanekuid. üks asi, mida siin veel ei ole mainitud, ma tegelikult saan aru, miks sa kasutasid siin oma ettepanekus protsente, aga ma tean väga hästi, et tavainimesed ei oska protsente millegagi seotada, nad tahavad näha numbreid. ja minu arvates sellepärast on seda raportit äh, raskem lugeda ja mõista ja see tekitab mulle muret. aitäh! kas soovib keegi veel sõna saada, meil väga palju aega pole, kas komisjon soovib midagi lisada? hästi lühidalt, palun. teen hästi lühidalt, esimees. tulles nüüd tagasi selle kümne ja viieteistkümne protsendi, vii-, viieteist protsendi juurde. see ettepanek, mis on siin välja pakutud, tuleneb sellest, et see on see erand, mida komisjon saab ise välja pakkuda aga, aga viisteist protsenti tuleb institutsioonide vahelisest kokkuleppest. Äh, nii et see on nagu see üleüldine paindlikkus, mida on võimalik ette äh, näha, üleüldine kõrvalekalle. ja olen nõus sellega, mida ütles äh, parlamendiliige Howard, komisjon sooviks ka siin näha pigem summasid kui protsendimäärasid, sest meie arvates on siis võimalik seda paremini mõista. aitäh! suur tänu! ja nüüd kokkuvõtteks äh, tahtsin öelda, et võtta see kokku ühe minutiga. aga kuna proua Hoolmeierit siin enam ei ole, siis ma ei tea, kas ta tahab midagi veel äh, ehitiste kohta öelda, nii et palun. aitäh. Tamas Deutsch, me mõtlesime selle probleemi peale. aga me näeme, et äh, osa Euroopast liigub väga kiiresti edasi ja teine osa mitte nii et kui vaadata nüüd seda raportit mahajäänud piirkondade kohta, siis sealt näeb tõesti väga murettekitavaid numbreid. kuid me ei saa seda lahendada sellega, et me ütleme, et no olgu, et siis äh, suuname raha teadustippkeskustest sinna. siin tuleb leida teistsuguseid võimalusi. oleme ka regioonide komiteega rääkinud sellest, kuidas seda probleemi lahendada ja aidata äh, mahajäänud piirkondi nii et olen valmis äh, selle probleemiga ka tulevikus koos sinuga tegelema. kolleeg Howard äh, rääkis juba Ühendkuningriigi ülikoolidest ja teadustippkeskustest äh, ja mis puudutab protsente ja summasid, tehnilistel põhjustel panime siia protsendid, sest nendest on võimalik lihtsamalt siis numbreid tuletada, aga Need, kes on keskendunud numbritele, neile me võime muidugi ka numbrid edastada. ma vist rääkisin küll kaks minutit, aga see oli kõik. aitäh! ajakava muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksateist september keskpäeval ja hääletus eelarvekomisjonis kaheksandal või üheksandal oktoobril ja tööstuskomisjonis hääletatakse selle üle kahekümne esimesel novembril. sellega oleme nüüd ammendanud ka päevakorrapunktid kuus ja seitse, kaheksas päevakorrapunkt, ehitused, aga kuna proua Holmeier on lahkunud, siis saame ja me peame ka kella üheteistkümneks koosoleku lõpetama. kas ta soovis midagi öelda? see puudutab siis äh, ajakavade pikendamist äh, selleks, et võtta vastu otsus GMO kaks ja Eurofisi programmi ja äh, jaoks äh, seda ajakava pikendatakse siis kahe nädala võrra. see oli see, mida ta soovis meile siis esitleda oleme ajas, sellepärast et päevakorrapunktid üheksa, kümme ja üksteist on hääletused kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve komisjoni jagude kolm kohta, aga kuna mitte mingeid ümberpaigutamise taotlusi ei ole, siis hääletust meil täna ei toimu. nii et lõpetame eelarvekomisjoni koosoleku õigeaegselt ja koordinaatorite koosolekut juhib siis äh, esimees Artur Ii ning see algab kohe